lahendatavaks. enne, kui meil õnnestus maha võtta Euroopat lahutanud müürid ja luua majandus- ja rahaliit, olime me juba suur kino- ja kultuuri manner, see tõi meid kokku, see ajalugu teeb meid rohkem eurooplasteks. me oleme ainuke parlament kogu maailmas, mis annab välja filmiauhinda ja kõik need kolm filmi, mida ma loodan, on kõigil olnud võimalus äh, viimastel nädalatel näha, on saanud äh, subtiitrid kõigis kahekümne neljas Euroopa Liidu ametlikus keeles ja nad äh, Neid saab vaadata kõigis äh, kahekümne eh, kahe, kaheksas liikmesriigis. Eh, tõlkimine eh, on, on toimunud, esindused on toimunud kolmekümne kuues linnas, suur tänu Loova Euroopa programmile, mille kaudu see on toimunud ja enne kui annan auhinna üles, tahaksin tänada kõiki filmidega seotud inimesi, tahaksin tänada režissööre täna siia tulemast meil on au äh, teid siin vastu võtta, kui me läheme kinno, siis me läheme lõpptoodet, aga meeles tuleb pidada, et see on tegelikult väga suure töö ja pühendumuse tulemus ja samuti suurte riskide võtmise tulemus. väga sageli stsenaristid, režissöörid, näitlejad võtavad oma töös päris suuri riske. Nad peavad olema väga julged selleks, et tegeleda ka ebamugavate teemadega teemadega, väga aktuaalsete teemadega. näiteks pigem pidev võitlus sõnavabaduse ja loomisvabaduse eest on siinkohal oluline. Euroopa Parlament on alati pühendunud eh, autorite õiguste kaitsele, näiteks autoriõiguse direktiivi vastuvõtmise käigus mängisime oma osa selles äh,, et äh, tagada piisav kaitse, äh, see on nüüd vastu võetud ja loodetavasti ka liikmesriigid rakendavad seda varsti. meil on olnud väga au, suur au teha koostööd režissööridega Lux programmi raames ja me usume, et väljendusvabadus Euroopa äh, kinos on väga oluline, täname veel kord kõiki filmidega seotud inimesi, kes on täna meiega. nii, ja nüüd mul on ümbrik allora god exists jumal on olemas ja tema nimi on Petrunia proua Teona Strugar-Mitevska palju õnne režissöörile I actually I prepared something. ma tegelikult valmistasin midagi ette küll. I ask you for your patience, sorry. palun kannatlu-, palun kannatust, ma olen nüüd väga erutatud, aga ma jõuan kohe selle õige kohani. Petrunia Petronia on vastaline. see tema vastuhakkija julgus, mis puudut-, on see, mis puudutab nii paljusid südameid. aga kõige tähtsam on tema soov saavutada õiglust, mis meid põhjalikult puudutab. Makedoonia poliitikud Äh, kritiseerivad mind kogu aeg liigse poliitilisuse eest ja see on tõsi, ma olen filmitegija, keda huvitavad hälbed ühiskonnas. minu ülesanne on välja öelda oma arvamus ja rääkida probleemidest, millest keegi teine ei julge. sellepärast, et kuidas luua paremat tulevikku, kui me ei julge seda teha. selleks, et seda teha, peab meil olema võimalus vabalt oma arvamust väljendada. ja siinkohal ma pöördun teie kui poliitikute poole. loojate ja autorite nimel kogu Euroopa kõigist nurkadest, palun tagage meie esmane inimõigus, sõnavabadus ja väljendusvabadus Oleg Sentsov äh, kõneles siin eile ja ta veetis viis aastat vangis. seda ei tohiks meie maailmas kunagi enam juhtuda. see on meie ühine võitlus, meie loojate ja teie poliitikute võitlus, nii ma kordan veel kord, tagada meie vabadus väljenduda selgelt ja hirmuta. mina olen naine ma olen makedoonlanna ja eurooplanna. ja ma usun südamest, et Euroopa tulevik on solidaarsus, kaasamine ja mitte kõrvalejätmine. mina olen naine, ma olen makedoonlanna, ma olen eurooplanna ja Euroopa tulevik on solidaarsus ja kaasamine, mitte kõrvalejätmine, ütleb kõneleja ka prantsuse keeles. suur tänu teile! Yes, the mic, oh no, the microphone is on. peaksime jätkama sellepärast, et täna on veel võitjaid. Yes, you have time for a lot of photos because today. sest meil ei ole mitte ainult üks võitja, kuigi palju õnne Petrunia meeskonnale ja ma, mulle väga meeldis see film Äh, meil on veel võitjaid, teine võitja on Hammarskjöld. palju õnne. mis see on? and please don't leave. ja ärge veel ära minge, sellepärast et meil on ka kolmas koht olemas ja kolmas võitja, suurepärane film. ma tean, et äh, ka selles kojas on sellest väga palju räägitud ja kolmas koht läheb, me juba teame muidugi, filmile El Reino. Äh, ja Rodrigo Saroyan võib siia tulla, aitäh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

Teatud